Okay, now we have to. Yeah. Okay, colleagues, if we can take our seats because we're. kolleegid, palun istuge oma kohtadele. me alustame oma erisessiooniga, see on siis arvamuste vahetus noortega Euroopa noorteürituselt ja me räägime Euroopa Liidu välistegevuse rollist rändevoogudega tegelemisel. üks olulisemaid teemasid, millega Euroopa täna silmitsi seisab me teame, et siin on väga palju poliitilisi raskusi, mis on seotud selle teemaga. samas on aga ka positiivseid arenguid, on riike Euroopa Liidus, kes võtavad vastu põgenikke, kes püüavad neid integreerida, inimesi, kes põgenevad sõjapiirkondadest. nii et Euroopa on tervitanud ja vastu võtnud äh, inimesi, aga me teame, et selle kõigega seonduvad ka mitmed probleemid. tervitame oma külalisi täna Ehm, Euroopa noorteüritus toimus kahekümnendal, kahekümne esimesel mail Strasbourgis sel aastal. umbes seitsesada noort inimest tulid kokku, et arutada ideid, ehm, mille üle nad arutavad nüüd ka parlamendikomisjonides. ja kõik saadikud eh, said ka ülevaate sellest eh, üritusest, mille pealkiri Euroopa kujundades tulevikku meil on täna siin neli kõnelejat Euroopa noorteürituselt, kes esitavad meile mõned ideed ja siis palun teil neile vastata. niisiis neli äh, lühikest äh, sessiooni, väga lühikesed ja meie kõnelejad äh, esitavad meile kolm ideed ja siis ootavad nad teie reaktsioone neile ideedele. igaks sõnavõtuks on aega maksimaalselt kaks minutit loodame, et need ideed, mida me täna oma külalistelt kuuleme, eh, neid saame kasutada ka meie järgmises eh, arutelus. see on siis eh, Välis- ja Arengukomisjoniga ühiskoosolek pagulasi rändevoogude toimetulekust. meil on siin siis Linda Kukova, kes mm, on spetsialiseerunud Euroopa rahu-uuringutele, tema põhiline uurimisvaldkond on radikaliseerumine ja äh, äh, usuäärmuslased, ta on äh,, ta töötab hetkel Euroopa poliitikauuringute keskuses internina ning on äh, ka üliõpilase omavalitsuse liige. siis on meil Andrea Gavrile ja e, ta e, temal on e, siis juristidiplom Durhami ülikoolist, ta on töötanud Euro Euroopa Inimõiguste Kohtu heaks ja ka Inimõiguste Komisjoni heaks. tegeleb eelkõige inimõigustega, inimkaubandusega, inimeste juurdepääsuga õigusele. siis on meil Mattias Franz Juska, kes tuli lapsena oma perega Poolast Saksamaale, nii et tal on endal kogemus rändega. kahe tuhande üheksandast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani töötas ta Saksa migratsiooniametis ning sai Euroopa Ametiühingute konverentatsioonis, kus ta tegeles mm, siis samuti rändepoliitikaga. ja nüüd annamegi sõna Matteusele esimese ideega ja siis äh, esitab äh, Andrea teise idee ja siis äh, on kolleegil võimalus kirjalt vastata. palun, Mattias. suur tänu. minu ettepanek võimaldaks kõigil diplomaatilistel esindustel Euroopa Liidu liikmesriikides pakkuda siis sisserändajatele infot ja teha kindlaks, millised isikud vajavad tegelikult kaitset, nagu me praegu näeme eh, Süüria põgenike puhul. Need taotlused diplomaatilisteks missioonideks eh, võiksid olla jagatud eh, liikmesriikide vahel, nii et ainult üks saatkond peaks kohapeal sellega tegelema. see oleks väga oluline selleks, et pakkuda kaitset varbaga taotlejate algusest peale ning need taotlused, mis läbi kukkusid, nendest antakse Ähm, teada taotluse esitajatele kohe. see võiks äh, siis takistada äh, inimest, inimestel ebaseaduslikult äh, Euroopa Liidu siseneda. oma töös ma kohtun tihti inimestega, kes ei, kes on eeldanud, et nende varjupaigataotlus võetakse vastu, vastasel juhul ei oleks nad läinud pikale ja ohtlikule ähm, teekonnale Euroopa Liitu. Vahemeri on muutunud tohutuks inimeste surnuaiaks ja rohkem inimesi sureb, ähm, püüdes seda ületada. me püüame takistada seda, et üha rohkem inimesed äh, lahkuvad oma kodukohast, et esitab valvega taotlust. Euroopa humanitaarmissioonid peaksid sellisel juhul aitama inimestel äh, konfliktipiirkondades äh, koha peal esitada oma varbaga taotluse, see vähendaks ka inimkaabitsemise ohtu. tegemist ei ole tegelikult äh, millegi uuega, vaid sellel on ju pikk traditsioon Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. suurepärane ja pidasite ka täiesti täpselt äh, oma kõne ees kinni, täpselt kaks minutit, ma loodan, et ka kõik teised äh, teevad nii. aitäh, järgmiseks Andrea Gavrila niisiis, kolleegid, kuulsite ära ettepaneku, saate seal hiljem vastata ja nüüd teiseks, teise idee istumiseks sõna Andreal. minu ettepanek täna puudutab seda, et Euroopa Liit looks turvatsoonid ja toimivad linnaosad konfliktipiirkondade juurde praegu olemasolevate põgenikelaagrite asemel. see tähendab siis, et põgenikelaagrid peaksid muunduma turvalisteks linnadeks meie abiga, eurooplaste abiga. ja need äh, turvalised linnad võivad astuda partnerlussuhetesse erinevate Euroopa linnadega, aga kõigepealt on oluline konfliktipiirkondades luua turvapiirkonnad ja see on võimalik siis, kui ka pakutakse ka sõjaväeliste abi, kõigi Euroopa liikmesriikide koostööd. hiljutine New Yorgi tippkohtumise avaldus, mis puudutas ähm, Äh, põgenikke ja sisserändajaid. Ähm, selle allkirjastasid sada üheksakümmend kolm, saja üheksakümne kolme riigi esindajad ja see võib aidata solidaarsuse ja rahu äh, arendamisele. oluline on eraldada ka Euroopa Liidu vahendeid, et arendada tervise äh, teenus, tervishoiuteenuseid ja infrastruktuure sellistes turvalistes linnakutes ja võimaldada inimestel iseennast üleval pidada, anda neile võimalused näiteks endale eluase eh, ehitada ja inimestel, kes elavad turvalises linnukus, eh, neil peab olema juurdepääs tervishoiuteenustele ja haridusele, aga neil peab olema ka võimalus ise ennast edasi arendada, muutuda majanduslikult iseseisvaks ja seda õigusriigi põhimõtete tingi-, ähm, austamise tingimustes ja ilma välissekkumiseta. selleks on oluline, et äh, neil oleksid vahendid ja näiteks ka maad ise endale toidu kasvatada ja iseennast üleval pidada suur tänu, need on väga asjakohased teemad, me räägime ka arengukomisjonis täna selle humanitaarabi saatmist Süüriasse, see on väga keeruline, kuuleme ka Euroopa Komisjonilt selle kohta, kuidas seda saaks teha, nii et see idee, et liikmesriigid teeksid paremat koostööd, on väga õige. nii, kuidas nüüd edasi, meil on siin siis eh, kokku kolm sellist ideede komplekti, nii et Ehm, ma annaksin sõna ehm, saadikutele ja siis eh, jätkame järgmiste teedega. Loet Saaras, palun. suur tänu, teen kiiresti ja olen täiesti nõus eh, esimese mõttega. loomulikult eh, Euroopa Liit oleks pidanud avama varjupaigataotlejate bürood riikides koha peal, Türgis, Jordaanias, Liibanonis ja on üsnagi sürrealistlik, et ainukene võimalus äh, varjupaika taotleja, varjupaika taotlejad oma, on oma elu ohtu seada, äh, maksta inimkulleritele ja tulla koha peale. mina olen sada protsenti nõus selle ettepanekuga, mida äh, siin tehti, Kanada äh, on seda juba teinud äh, ja tuhanded inimesed on tulnud äh, Kanadasse, aga nemad on juba nende toimingud läbi vaadanud Süüria piiririikides. ma nägin midagi sarnast ka Lõuna-Türgis, et ähm, see oleks olnud palju parem lahendus, et niimoodi lahendada veel enne, kui massiline migratsioon algas. palun härra Panseri E, e devo dire che è sempre apprezzabile. aitäh. jah, uued ideed on alati väga tervitatavad, eriti noorte inimeste puhul. ma tahaksin viidata ainult raskustele, mis võivad tekkida selliste ideede elluviimisel. näiteks mõte, et kasutada diplomaatilisi esindusi, siin tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid. Ähm, on oluline, et nad saaksid oma ülesandeid täita ja on oluline äh, ka äh, rääkida siis liikmesriikide vastuvõtuvõimekusest, mis puudutab pagulasi. me oleme näinud, et erilist solidaarsust siin üles ei näidata ja edasi on erinevaid äh, sisserändajaid, on olemas majanduslik sisseränne ja siis tekib küsimus, kas oleks mõistlik äh, selliseid võimalusi kasutada. ja mitmed liikmesriigid on ka öelnud, et nad ei soovi mitte mingisuguseid majanduspõgenikke ning äh, me peame sellega leppima, et neil on sellised seisukohad. aga on ka teisi sisserändeliike, inimesed, kes põgenevad pärit konfliktipiirkondadest. tegemist on ka ajalise probleemiga, ei saa lihtsalt öelda inimestele, et nad peaksid minema diplomaatilise esindusse ja, ja siis ootama ja siis saavad millalgi Euroopasse tulla. Neil on vaja otsekohe põgeneda teatud juhtudel oleks selline lähenemine, et äh, esindused annavad sellise loa Euroopa Liidu sisserännet, et see läheks vastuollu praegu kehtivate eeskirjadega, nii et mõte on hea, aga siin tekitab praktilisi probleeme. Äh, lõpp, äh, ma annaksin nüüd jällegi sõna, me kõnelejate Andrea, soovid vastata mulle tundub, et pigem käisid need sõnavõtud Matteuse idee kohta, aga et vastata sellele probleemile, mis puudutab majanduspõgenikke, siis ma arvan, et tegemist on teeme, teemaga, millega tuleb tegeleda pikaajaliselt ja me peaksime keskenduma ennetusele. aitäh, Matteus, palun. suur tänu, proua de Sarnas. suur tänu, et meie ideed toetasite härra Pantseerile vastuseks jah muidugi on keeruline panna Euroopa diplomaatilistele missioonidele selline ülesanne. aga nagu ka mainisin, oma sõnavõtus arvan, et on oluline jagada seda ülesannet kõigi liikmesriikide vahel. ainult üks saatkond riigis võtaks neid varjupaigataotlusi vastu, nii et on võimalik seda ülesande koormat omavahel ära jagada ja selleks on muidugi vaja ka rohkem personali saatkonnas, kellel on vastav koolitus. seda kindlasti. aga veel äh, ütlesite midagi inimeste kohta, kes on ohus, nagu näiteks Süürias, siis need isikud, kui nad taotlevad äh, varjupaika äh, saatkonnas, siis peaksid nad kohe saama ka dokumendi, mis võimaldab neil Euroopa Liitu siseneda, et nad ei peaks valima illegaalset ja ohtlikku teed. Ehm, aitäh, jah. Ehm, väga praktiline mõte, aga praktikas on, on raske siis saavutada koostööd liikmesriikide vahel. ÜRO ehm, pagulaste ülemvoliniku ametil on kogemusi sellega, kuidas koha peal arvupagataotlejatega tegeleda ja on olemas vastavad programmid selle jaoks, et me peaksime neist äh, eeskuju võtma. nüüd järgmised kaks ideed. Linda Slabakova, palun. aitäh, me oleme näinud miljoneid perekondi, kes tulevad üle Vahemere Euroopasse ja me oleme praegusel hetkel ilmselgelt pagulaskriisi keskel ja me peame võitlema massipagulasvoogude vastu tulevikus ja sellepärast on meil vaja eraldi tegevuskava, mis mõtleks just noorte inimeste peale välis maal. Neil on, tuleb tagada parem juurdepääs haridusele ja kutseharidusele ning töökohtadele äh, sotsiaalmajanduslikud võimalused on kohe kindlasti üks põhjusi, miks nad tulevad siia ja kui seda küsimust pikaajaliselt ei lahendata, siis noorte inimeste olukorda ei äh, parane ja neil ei ole mitte mingit võimalust, kui lihtsalt oma koduriigist lahkuda mitmeid kordi, sest mingeid muud perspektiive poole peale, seal on meil vaja rohkemat koostööd kodanikuühiskondade ja noorteorganisatsioonide vahel. meil tuleb võidelda ka vägivavaldse äärmusluse ja radikaliseerumise vastu ja me võime juba praegusel hetkel öelda, et vägivaldne äärmuslus ja radikaliseerumine on tõesti üks õudsemaid probleeme ja mõjutab ka väga palju riikide julgeolekut ja stabiilsust ja sellepärast tuleb rohkem ära teha selleks, et vaadata, mida saab ära teha kohalikul omavalitsusel ning kodanikuühiskondade tasandil selleks, et võidelda vägivalla ja radikaliseerumise vastu. näiteks võib-olla tuleks äh, see kodanikuühiskondade toetamise programmile rohkem tähelepanu pöörada ja me peaksime võib-olla seda rakendama ka äh, Vahemere teisel kaldal olevatele riikidele riikidele. peale selle pagulaste tagasisaatmise programm on ka väga tähtis ja me peame hoolitsema selle peale, et kohalikud omavalitsused saaksid paremini äh, uuesti integreerida neid inimesi, kes saadetakse tagasi ja peale selle peale nad loovad ka õhkkonna, kus on võimalik äh, neil kodus ellu jääda. aitäh ja järgmisena Andrea Gavrile, palun teine mõte arvestades seda põhimõtet, et äh, kui sa annad inimesele õnge kala asemel, siis sa aitad teda pikaajaliselt ja sellepärast ma leian, et ka abiprogrammide puhul Välisasjade Arengukomisjon peaks lööma Euroopa Liidu rahukorpuse, kus äh, katastroofiolukordades Euroopa Liidu poolt rahandata, rahastatav üksus tagaks stabiilsust, kasutaks oma võimekust ja kogemusi olukorra parendamiseks, siia tuleks ka jälle migratsioonistrateegia kaasata. selleks, et rahu ja jätkusuutlikud arengud saavutada koha, kolmandates riikides on tähtis just kogemusi ja oskusi vahendada, näiteks just põllumajanduses ja keskkonnasäästlikus arengus võib-olla Hollandi esindajad teavad, et meil on võimalik aknaid esit-, ehitada vanadest äh, jalgratastest, aga mina sain sellest teada siis, kui televiisoris sellest räägiti üks Malawi, üks Malawi noor poiss tegi elektriajamiga veskeid jalgratastest. nii et tõesti, meil oleks vaja siin rohkem kutsehariduskeskusi, Euroopa Liit peaks hoolitsema selle eest, et nendel inimestel oleks põhiline sissetulek ja ka põhiline äh, haridus, just kutseharidus. kogu tegevus ja tulemused peavad olema kontrollitud ja ka võimalikult nähtavad selleks, et ka teisi inspireerida ja kõige tähtsam on see, et Euroopa Liit aitaks noori sealses maailma osas selleks, et nende elul oleks mõte, mitte et nad sureksid mõttetult ja just sellepärast radikaliseerumine ja vägivaldne äärmuslus on ka need, mida me saaksime siis ära hoida. aitäh, kallid kolleegid, kas meil on vastuseid sellele kahele mõttele, mis puudutavad noorte integreerimist ja toetamist äh, selleks, et nad tegelikult üheskoos tööd teeksid ja leiaksid lahendusi probleemidele. me teame, et Aafrikas demograafiline kasv on tõesti suureks probleemiks just töökohtade loomisel ja eile oli meil just väga huvitav ettekanne noorte külade kohta, kus äh, väikesed Aafrika külad siis loovad tõesti energialahendusi oma äh, küladele, kui ei ole elektrit, ei ole võimalik õppida, sellepärast et kell kuus õhtul läheb juba pimedaks, nii et tõesti see üksteise toetamine on juba mingil määral toimib. kas on kolleege, kes soovivad reageerida nendele mõtetele? Eli. Eli, palun. jaa, uh, I just wanted to thank you tahtsin lihtsalt tänada teie mõtete eest ja selle eest, et olete tulnud siia neid jagama. ja tahtsin lisada midagi. jäin natuke hiljaks, sest olin teisel koosolekul, võib-olla te juba rääkisite sellest. meie siin Euroopa Parlamendis tõesti Äh, võitleme, tegelikult vähemalt viimased kaks aastat oleme üritanud leida lahendust ühistele jõupingustustele äh, liikmesriikides Euroopa Liidu tasandil. olin kaks nädalat tagasi New Yorgis, äh, tegemist oli siis esimese üritusega ÜRO tasandil, kus räägiti pagulasvoogudest ja me rääkisime üleilmsest lahendusest, sest seda on vaja. tõesti pagulaste vastuvõtmine on üleilmne probleem ja vajab üleilmset lahendust, kuid kui usaldusväärne on Euroopa Liit, kui meie Euroopa Liidus ei ole võimelised ühiseid lahendusi välja töötama, mida meil on hädasti vaja. meil on kuus liikmesriiki kahekümne kaheksast, mis praegusel hetkel võtavad vastu kaheksakümmend protsenti varjupaigataotlustest see ei ole muidugi jätkusuutlik areng, nii et kui me saaksime neid pagulasi jagada kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel, siis äh, oleks lahendus võib-olla ka jätkusuutlikum ja just sellepärast meie parlamendisaadikud läheme iga nädal koju tagasi ja seletame oma valijatele ja kodanikele seda olukorda ei ole lihtne aru saada nendest erinevatest äh, vastutusvaldkondadest, mis on siis komisjonil, nõukogul ja parlamendil ja just sellepärast me peame nõudma seda solidaarset koorma jagamist, muidu me selle probleemiga hakkama ei saa. aitäh, Anna Koomes, palun yes,! mul on ka väga kahju, et ma ei kuulnud kõike, mida siin öeldi, sest ma jäin hiljaks, olin teisel kohtumisel. aga kuulsin äh, seda viimast äh, sõnavõttu ja tõesti see tekitas minus emotsioone. me peame tõesti julgustama noori inimesi selleks, et nad oleksid demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete saadikuks. just sellepärast äh, tuleb välja tuua seda, et meie valitsused peaksid strateegiliselt investeerima nendesse programmidesse, mis võitlevad äh, äärmuslike ideede levimise vastu, mis toovad endaga kaasa vägivalla. ma tean, et midagi on juba valitsustes ära tehtud, meie siin parlamendis aasta tagasi äh, rääkisime ka ennetustööst ja sellest, et äh, investeeringud ei ole siiamaani piisavalt tehtud ja need investeeringud ei toimi, kui noori inimesi ei ole kaasatud, äh, noorte inimesi, organisatsioone kohalikul tasandil sest nemad on tegelikult kõige tähtsamad vahendajad võitlemaks äh, terroristlike äh, rühmituste ideoloogia vastu. ja see toob endaga kaasa ka rohkem vägivalda. see puudutab tõesti poliitikaid, äh, mis annavad võimu noortele inimestele ja need peavad olema seotud ka sotsiaalsete võimalustega ja ka majanduslike võimalustega, töökohtadega me ei saa lihtsalt äh, jätkata arvates, et me teeme väga head tööd äh, e-, ennetusvaldkonnas, aga samal ajal me ei paku põhilisi võimalusi noortele ja need võimalused tulevad just töökohtadest. ja see tõesti nõuab seda, et me selle kärpimispoliitika, selle rumala kärpimispoliitika lõpetaks, sest see on ka meie julgeoleku ohtu seadnud. me tõesti peaksime panustama noortele inimestele, siin on tõesti väga tähtis ka sotsiaalne integratsioon siis toetaksin ka seda, mida Elli ütles pagulaste kohta. see, kuidas meie valitsused äh, on pagulasprobleemi lahendanud ja need pagulasvood ei lõppe, kui me ehitame tarasid ja müüre, neid tuleb üha rohkem ja rohkem ning äh, kui me soovime, et Euroopa Liit sekkuks äh, aga midagi ei tee inimõiguste valdkonnas, siis neid tuleb üha rohkem ja tõesti, meil peab olema selline jagatud lähemine, lähenemine, mille puhul äri, et mille puhul tõesti inimkaubitsejatele veelgi rohkem kliente ei äh, saadetaks kätte. meie oleme tõesti olnud need, kes ei ole ülesannetega hakkama saanud. meie tegelikult oleme toetanud seda, et inimkaubitsejatest äri on õitsenud. ainus võimalus inimkaubitsejate ärile vee peale tõmbamiseks on see, et me loome legaalsed äh, pagulaskoridorid, et nad saaksid tulla siia selleks, et küsida varjupaika või ka migrantidena. meil on väga palju võimalusi seda teha, niikaua kui me seda ei tee, inimkaubitsejate äri õitseb ja me vajame ka noori inimesi, et nad selle eest võitleksid. meie aeg on lõppemas, sellepärast ma teeksin ettepaneku, et kuulame ära kaks mõtet ja te kõik siis reageerite lõpus, sest muidu aeg on otsas ja me peame tõesti kolmveerandiks lõpetama. nii et järgmised kaks mõtet. võib-olla komisjon tahab ka midagi öelda Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta me natukene selle kohta juba kuulsime, vähemalt ühte programmi mainiti, ma ei tea, kui palju seda äh, tuntakse, kui palju seda ka Euroopa noorteüritusel Strasbourgis arutati. Linda jällegi järgmine mõte, palun um,. Thank you very much and this actually kind of aitäh! see tegelikult on seotud selle viimase sõnavõtuga inimkaubitsemise kohta viimane Europoli raport inimkaubitsemise kohta näitab, et migratsioonikriisis on tõesti see väga palju tõusnud üle, üle üheksakümne protsendi ebaseaduslikest migrantidest kasutab inimkaubitsejate abi. ja tõesti on väga tähtis, et meil siin legaalsed koridorid luuakse, sest see on ainus võimalus illegaalse migratsiooni vastaseks võitluses ja tegelikult on võimalik meil väga palju ära teha selleks, et piire kaitsta, see tähendab seda, et me peaksime hakkama seadusi rakendama. kõigepealt koostöö Euroopa Liidu ameti partnerluste ja kolmandate riikide vahel vajab tugevdamist. meil on väga palju erinevaid koostööplatvorme, mida liikmesriigid ja ametid, nagu näiteks Eurojust ja Europol, on loonud juba just organiseeritud kuritegevuse ja inimkaubitsemise vastu. kuid arvestades olukorda kolmandates riikides, leian ma, et on vaja rohkem ära teha selleks, et koostööd tugevdada Euroopa ametite, kolmandate riikide ja liikmesriikide vahel selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu tõhusamalt. näiteks Europol ähm, lõi oma inimkaubitsemise vastase keskuse ja ma arvan, et tegelikult on meil vaja ka kolmandates riikides sarnaseid äh, algatusi. samamoodi oleks meil vaja just Vahemere piirkonnas äh, rohkem koostööd äh,. meil on praegu platvorm seitsme Vahemere riigi vahel ja näiteks sarnased äh, programmi peale mõeldi ka äh, Balkani riikides. arvestades praegust poliitilist õhkkonda, tuleks arvestada sellega, et äh, pagulased ei peaks seadusi rikkuma, vaid me peaksime võitlema organiseeritud äh, kuritegevuse ja inimkaubanduse vastu. ja tõesti, me peame praegusel hetkel mõtlema selle peale, et kuritegelike kavatsustega äh, Äh, migrandid on need, kes meie stabiilsust siin ohustavad, kuid me ei peaks arvama, et, äh, et äh, migrandid, kes siia tulevad, on kurjategijad, vaid hoopis need võrgustikud. ja Mattias järgmisena. jah, minu ettepanek on see, et meil oleks andmebaas, kus pagulased saaksid üles panna oma eluloo selleks, et näha, kas neil oleks võimalik saada tööd nendes riikides, kuhu nad soovivad minna. ja siis äh, nad saavad esitada taotluse ja siis äh, liikmesriik saaks äh, informeerida seda pagulast, kas tal on võimalus saada tööd selles riigis, arvestades tema kutsekvalifikatsiooni, oskusi ja keeli, mida ta räägib. ja tõhusam on, kui me vaatame, kas pagulasel on oskused, mis vastavad vastuvõtva riigi vajadustele. ja tegemist peaks olema sellise kahesuunalise lähenemisega, kus arvestatakse kas mitte ainult pagulase äh, soovidega, vaid ka riigi võimega integreerida. see tegelikult teeks ka legaalse sisenemise Euroopa Liitu äh, läbipaistvamaks ja ametiühingu tegelasena ma tean, kui raske on tööturule jõuda isegi nende liikmesriikide kodanikel ja pagulaste jaoks on need probleemid isegi suuremad, sellepärast et neil on ka keeleprobleemid, nad ei tea ka seda, kas nende kutsekvalifikatsiooni tunnustatakse või mitte. ja sellepärast äh, võõrustajariikide ülesandeks peaks olema ka korraliku ümberõppe pakkumine selleks, et neil oleks tõesti ka võimalusi tööjõuturul tööd leida. ja see toob endaga kaasa veel ühe tähtsa aspekti, nimelt tuleb tunnustada pagulaste kutsekvalifikatsioone, mis neil juba on olemas. tihti on tegemist kõrge kvaliteet kõrge kvalifikatsiooniga inimestega, aga me ei kasuta seda kvalifikatsiooni ära, sellepärast et meil ei ole vastastikust tunnustamist ja sellepärast meil on vaja rahvusvahelist tunnustamise süsteemi. võib-olla seda eelpool nimetatud andmebaasi võiks ka kasutada selleks, et sinna panna üles, milliseid äh, standardeid äh, võõrustajariigis tunnustatakse aga sellise süsteemi hindamiseks on meil vaja ka rohkem investeeringuid avalikku teenistusse, aitäh! Okay, thank you. So to react to the last two ideas. aitäh selleks, et vastata nendele küsimustele. Theresa, palun esimesena. Eh, suur tänu. kõigepealt tahaksin toonitada, et meie, minu meelest on see kohtumine väga oluline, räägime tähtsatest teemadest nagu ränne. ränne on äh, teema, mis valmistab palju muret äh, meie noortele ja kõik meie, kes me oleme siia kokku tulnud, leiame samuti, et äh, tegemist on väga tähtsa teemavaldkonnaga meie komisjonide jaoks. praegu on ohus Euroopa usaldusväärsus ja see ei ole niisama naljaasi sellega on seotud palju erinevaid küsimusi ja julgeolek, terrorism ähm,, aga need on kõrvalküsimused, ränne kui selline on äh, selles kontekstis äh, kõige tähtsam. noored inimesed äh, vaatavad Euroopa suunas ning ootavad vastuseid. meil on küll oma välisteenistus ja me peaksime edendama solidaarsust väljaspool meie piire, aga Euroopa riikide vahelist äh, solidaarsust paistab, ei külva keegi. tahame noortele inimestele saata sõnumi, et see solidaarsus siiski ei ole kuhugi kadunud, see solidaarsus riikide vahel ja solidaarsus noortega on endiselt olemas. ja on äärmiselt murettekitav, kui Euroopa oma asju ei suuda korda seada me ei ole üks riik, me ei räägi ühi, ühe häälega alati. aga probleemi tuleb hakata lahkama sealt, kus probleem alguse saab. inimkullerid kasutavad inimesi kaubana. see ei ole väärikas. see on vale. me võime koostada raporti raporti järel, aga paistab, et me ei suuda avaldada survet organiseeritud kuritegelikele organisatsioonidele. inimkaubandus, inimkullerlus on kaasaegne orjapidamine ning selle nähtuse vastu tuleb võidelda, tuleb võidelda seal, kus see sünnib. ei ole kasu sellest, kui me teeme suuri sõnu, kui me ei suuda praktikas solidaarsust äh, Euroopa sees ja Euroopast väljas äh, ellu viia kas keegi soovib veel äh, reageerida, kui paistab, et ei soovi, siis võib-olla võtame paar mõtet veel ja äh, alustame seekord Lindast. ma arvan, et äh, väga hea, kui me räägime Euroopa Liidu kohustustest ja narratiivist, mida Euroopa Liit saadab oma noortele. meile on jäänud mulje, et Euroopa Liit tegutseb ainult oma huvides rändega seoses, nii et kõik kokkulepped äh, mida Euroopa Liit sõlmib rändega seoses, on Euroopa Liidu enda huvides ja sellest tekib väga halb õhustik. noored inimesed suunavad pilgud Euroopa suunas, otsides vastuseid ja, ja tahavad kuulata seda narratiivi, et tulevikus läheb kõik paremaks, olukord läheb paremaks, aga kui Euroopa Liit saab esikohale ainult oma iseenda huvid, siis ei ole kindel, kas äh, kohustused äh, julgeoleku äh, majanduse arenguga seoses naabruspiirkonnas täituvad. väga raske on pikemas perspektiivis Euroopa riikide vahelisi suhteid ja Euroopa Liidu, suhteid Euroopa Liiduga ning Euroopa Liidu ning Lõuna-Vahemere piirkonna riikide vahelisi suhteid parandada. ma arvan, et see, see on see koht, kus, kuhu on koer maetud. see probleem tuleb lahendada, mina ei oska õigeid vastuseid anda, ma arvan, et see sõltub äh, poliitilisest äh, tahtest ja loodan, et Euroopa Parlament teeb äh, sellesuunalist lobi, millest jääb Euroopa Liidu võimukoridorides praegu puudu. Andre? mina vastaksin varasematele kommentaaridele, tõesti Euroopa Liidus on ühtsusega probleeme. me peame koondama oma pingutused. on äh, mõistetav, et äh, meil on erinevad arvamused ja meie motogi ju on äh, ühtsus mitmekesisuses. kuidas me aga selle ühtsuse saavutame? üks lahendusi on jällegi noored inimesed noored inimesed, neid on kergem kokku koondada ja noored inimesed tunnustavad üksteise erinevusi varmamalt ning on valmis neid äh, aktsepteerima. seetõttu tuleks oma programmides investeerida noortele inimestele. noori kaasates antakse noorte eludele mõte. Äh, näiteks tänane kogemus meie jaoks on väga oluline, et äh, meid tõesti kuulatakse, meie arvamus huvitab kedagi ning veelgi entusiastlikum oleksin ma siis, kui mõned meie metetest ka reaalsuseks saaksid ärgem unustagem seda, et maja, kus puudub ühtsus, on maja, kus pole võimu. nii et muutkem see maja siin, see koda siin siis äh, tugevaks. suur tänu, suur tänu, et olete meiega nõus, et meie mõtted teile meeldivad ja meil on tunne, et Euroopa Liit peaks tänases maailmas olema veel ühtsem, veel tugevam ning demonstreerima maailmale, et liikmesriigid saavad ja suudavad koostööd teha ka rändekriisi äh, ka seoses. meie äh, esindame Euroopa suurimat noorte äh, üritust ähm, ja meie üritusel tuli välja, et meie tahame, et Euroopa oleks solidaarne, Euroopa oleks ühtne ning äh, Euroopas kuulatakse, mida noortel on öelda. ja enne, kui ma nüüd osad kokku võtan, siis äh, Euroopa Komisjon saab veel äh, kaheks minutiks sõna. Maria de Paulis, palun, palun. Maria. suur tänu, lugupeetud juhataja. me see mõte, et me peaksime rääkima, me peaksime suunama pingutused äh, rände algpõhjustele, toon teile mõningad näited. meie, äh, meil on algatusi äh, selleks, et an-, jõustada noori kolmes riigis. anda noortele vajalikud tööriistad poliitilises otsustusprotsessis osalemiseks. meil on kutseharidusõppeprogrammid ja me analüüsime võimalust tööturgu parandada ning äh, kanda hoolt selle eest, et haridus ja tööturg oleksid äh, koos, tööturu arengud oleksid kooskõlastatud. me tahaksime ka samuti edendada kvalifikatsioonide tunnustamist äh, riikide vahel, et parandada inimeste liikuvust Need on äh, meie algatused äh, algpõhjuste vastaseks võitluseks. me püüame analüüsida noorte inimeste lapsepõlvega seotud probleeme, sellepärast et äh, tänased lapsed on potentsiaalsed sisserändajad juba homme. väga paljud noored, väga paljud lapsed tulevad Euroopasse, tegemist on saatjate alu, alaealistega, kes on väga haavatavad. nii et meil on mitmeid meetmeid, äh, et tagada meie pingutuste ühtsus. kuid me tahaksime ka hinnata teisi poliitilisi algatusi, mida Euroopa Liidus on tehtud, me tahaksime, et meil oleks ka humanitaaramet, osakond, kes aitaks tagada äh, pagulastele kõik äh, vajalikud põhiteenused. Need on äh, kõik näited sellest, kuidas on võimalik nii mõndagi saavutada ja kui tahate rohkem infot saada, siis võite meie poole otseselt pöörduda. suur tänu meie külalistele! Euroopa Liidu institutsioonid on püüdnud rändekriisile lahendusi leida aga sageli liikmesriigid loobivad ka ikka kodarisse ja tõesti, ega liikmesriikide elu ka ei ole kerge ja poliitikud reageerivad ju avalikule arvamusele, nii et eh, tore on ju kõik siin rääkida, aga minge teiegi koju tagasi ning töötage selle nimel, et, eh, et teie eh, liikmesriikides oleks samuti ühtsus Euroopa tasandil, nii et kui teie oma valitsusele, valitsustele sellised sõnumid saadate, siis on kõik ka siin natuke lihtsam. suur tänu meie külalistele mõtete jagamise eest! And I think it's a good idea that we share in different committees here in different issues. So thank you. ja mul on hea meel, et äh, meil äh, me, me, te saite mõtteid tutvustada kahes komisjonis ja mul on väga hea meel, te pidasite oma kõneajast kinni, teie mõtted olid väga huvitavad. Äh, loodan, et kolleegid on sama distsiplineeritud meie järgmises arutelus. päevakorrapunkt number kolmteist meie päevakorras, tegemist on ühisraportiga arengukomisjon ja välisasjade komisjon, mis puudutab ja me räägime siis äh, kodukorra punktist viiskümmend viis. Äh, mõni aasta tagasi oli vaba kodanikuvabaduste komisjon see, mis rääkis äh, rändest, aga me oleme kiiresti aru saanud, et välispoliitika ja sisepoliitika Euroopa Liidus peavad olema kooskõlastatud sellises komisjonis ning meie komisjonid tegutsevad ühiselt, meil on uued rändekokkulepped, Afganistani arutelu eelmisel nädalal ja nõukogu nõukogus käivad arutelud tagasivõtmise lepingu äh, üle, arengupoliitika, välisasjade äh, poliitika ja välisasjade areng ja arengu äh, rahastamisvahendeid on kasutatud selleks, et rändeküsimusi lahendada ja seetõttu on mul väga hea meel, et meil on ühine raport, meie raportöörid on Helena Valencia ja Augustin Dias de Mera mõlemad raportöörid on kohal, nad on koostanud raporti, mis on teie toimikutes olemas ja ma ei tea, millises järjekorras me nüüd siis sõna anname, aga ma arvan, et alustame Helenast, Helena Valenciano, palun. suur tänu. esimees. nagu te just ütlesite, on tegemist äh, algatusraportiga algatusraportiga, mis iseenesest ei muuda ju põhjapanevalt Euroopa Liidu eh, praeguseid struktuure. aga välistegevus on nii või teisiti väga tähtis tööriist ja väga oluline oli, et meie mõlemad komisjonid Äh, parlamendi seisukohti edendaksid äh, ning äh, võtaks, edestaksid sellega ka Euroopa Liidu ühiskonna arvamusi. suur tänu minu kaasraportöörile härra Dias de Merale, kes oli väga abivalmis tegemist on kahe komisjoni tööga ja kaks komisjoni on omalt, omast seisukohast valgust heitnud sellele teemavaldkonnale. koostöö härra Dias de Meraga oli hea ning äh, loodetavasti jõuame üksmeelele ning edastame just nimelt õigeid sõnumeid. nagu te teate, kõikide nende algatusraportite puhul on väga öö, äh, kiired tähtajad, nii et äh, võib-olla siis peame paralleelseid raporteid veel tegema, äh, sellepärast et äh, kõiki asju ei saa piiratud sõnade arvu tõttu sellesse raportisse sisse võtta. seda ainult tehnilises külje kommentaaride korras Eh, mis puudutab aga sisulist külge, siis Euroopa Liidus on jõu, jõutamas üldisema eh, vastastikuse mõistmiseni eh, mobiilsuse ja rändega seotud küsimustes. siin on mängus mitmeid erinevaid elemente. ühelt poolt Euroopa Liit ei suuda seda liikumist pidurdada, tahetakse võimalikult vähe inimesi vastu võtta, aga Euroopa poliitikud, aga Euroopa Parlamendis tunnevad selle pärast äh, moraalsest seisukohast muret. sellepärast, et äh, nii nagu kodanikud, nii äh, ka Euroopa Parlament leiab, et me peaksime aitama neid inimesi, me, meil on olnud lääne tsivilisatsioon juba, juba aastaid. ja kui me järsku nüüd äh, pidurile vajutama ja rändele käe ette paneme, siis see ei ole ka õige. mõnedel inimestel on õigus rahvusvahelisele kaitsele, teised inimesed ei ole nii kaitstud, aga kõik nendest, kõikide nende inimeste suhtes võib-olla rakenduvad erinevad kaitsemeetmed. Need inimesed aga peavad saama endale parema elu ning äh, nende elus peab olema tagatud väärikus. nii et ähm, teatavad lahke, lahknevused on ning peame rääkima sellest, kuidas ühelt poolt äh, neid rändevooge paremini suunata ja teiselt poolt, äh, kuidas neid inimesi vastu võtta, kuidas Euroopa Liidu väärtusi austada Euroopa välisteenistus saab päris palju selles vallas ära teha. Euroopa välisteenistus saab aidata olukorda parandada, sellepärast et inimesed äh, liiga mures. poliitikud peavad näitama üles rohkem äh, empaatiat. Euroopa Liit peab näitama rohkem üles rohkem empaatiat. erinevates valdkondades äh, püüate, püütakse seda teha, püütakse probleemi juuri äh, leida ning äh, algpõhjustest lähtuvalt lahendusi välja mõelda, nii et inimesed ei peaks üldse rändeteed ette võtma. aga sellega seoses on ka mitmeid kahtlusi, näiteks kolmandate riikidega seotud lepingutega on meile mureküsimusteks Euroopa Parlamenti nendest kokkulepetest üldiselt üksikasjalikult ei inf-, informeerita, toimuvad läbirääkimised ja kokkulepped lõpuks ei ühti parlamendi arvamustega ning parlamendil puudub kontroll nende üle. tunneme tõsist muret sellepärast, et arenguvahendeid kasutatakse rände Äh, voogude haldamisega seoses valesti. olukord on keeruline, selles pole vähimatki tähtlust, kahtlust. keeruline on see sellepärast, et oleme liiga kauaks jäänud käed rüppes istuma. inimesed on, asjad on kontrolli alt väljunud. me oleksime pidanud äh, selle probleemiga varem tegelema ja mõningad meetmed äh, valmistavad meile muret Äh, usume, et parlament peaks äh, väga tähelepanelikult jälgima, mis toimub, meil on äh, rahvusvahelised kokkulepped, millest ei peeta kinni mõnikord kuuleme lepingutest Äh, tagantjärele äh, Afganistani puudutav kokkulepe. mõningad inimesed või paljud inimesed jäävad kaitseta, keegi nende eest ei muretse ja meie ei saa selle ees oma silmi sulgeda ja olukord on selline ainult sellepärast, et valitsused sõlmivad oma lepinguid. see raport ei saa aga ainult kõike kritiseerida, tuleb ka positiivset näha. kõigepealt peavad olema paigas meie tegevuse aluspõhimõtted rändeküsimustega seoses ja need põhimõtted on meie aluslepingutes ning meie avalik arvamus kajastab samuti neid põhimõtteid. meie teksti eesmärgiks on seda sünget narratiivi, mis rände, rännet sageli ümbritseb, muuta, muuta seda positiivsemaks äh, ning äh, püüda äh, ka oma positiivset mõtlemist vastavate rahaliste vahenditega kajastada. me, kuigi neid vahendeid sageli ei ole, meil on vaja Äh, mida me, meil on vaja ühist välispoliitikat, strateegilist poliitikat rändega seoses. meie väärtused ning ühine vastutus, solidaarsus peavad selles poliitilises äh, tegevuses kajastuma ka mitmed elemendid on muidugi olulised, algpõhjuste äh, kõrvaldamine, äh, ebaseaduslike marsruutide kontrolli alla saamine, kolmandate riikidega koostöö, äh, ühiste, ühisest nägevusest lähtuvalt, ühistest huvidest lähtuvalt, mitte äh, nii, et Euroopa Liit teeb mingisuguseid ettekirjutusi, ainuüksi naiste rolli tunnustamine, naiste kaitsmine ja nii edasi ja nii edasi kõiki neid pingutusi, kõikidele nendele pingutustele aitavad kaasa meie kolleegide tehtud ettepanekud ja vari- ja meie kaasraportööri ettepanekud. seda teemat saab käsitleda ainult laiaulatuslikult, kui meil on ainult, äh, kui meil on laiaulatuslik ja jõuline välistegevus, suudame me äh, edaspidi äh, inimeste liikuvuse teemat pisut väärikamalt käsitleda. Temera, señor Díaz Temera. Muchas gracias, señora presidenta, gracias, Linda. suur tänu, proua esimees, suur tänu, Linda. ja tänan muidugi ka Helenat. ka minul oli temaga väga meeldiv koostöö ma hindan väga tema panust ideede näol välispoliitilistel teemadel. ja püüan seda siis seostada minu äh, pädevusega selles, selles ähm, algatusraportis mõelt arengupoliitika. välistegevus on sellega väga tihedalt seotud ning äh, selle ühisraportiga toome me selle taas kord välja. tegemist on siis raportiga, mis on natukene, kus on lähendatud natuke laiemalt, kus on meie algatuste perspektiivi tutvustatud ja tutvustatakse ka ideoloogilist ja filosoofilist positsiooni selles küsimuses. Helena juba ka rääkis sellest äh, väga selgelt ja konkreetselt. mina lisaksin omalt poolt veel mõned punktid. mul oli võimalus äh, siis äh, teiste kolleegidega nagu Enrique Guerrero äh,, Heidi Haudala ja teised kohtuda ja pidada äh, arutelusid. Nad tõid välja mitmeid võimalikke probleeme, mida meie Helenaga saame ka arvesse võtta oma töös ja kaheksateistkümnenda oktoobril on veel võimalik muudatusettepanekuid esitada. me jagasime selle raporti kaheks, kõigepealt siis Euroopa Liidu tegevused ähm, seoses siis Euroopas asuvate rändevoogude haldamisega teiselt ja teisest küljest siis äh, rahvusvaheline ähm, perspektiiv, rahvusvaheline ko koostöö ja kolmandas osas on siis äh, juttu assotsieerumise lepetest kolmanda riikidega, neljas äh, Äh, osa, aga räägib ähm, vajalikest vahenditest nende eesmärkide elluviimiseks. me ei tohi unustada, et põgenikevood kujutavad endast rahvusvahelist vastutust. on vaja ülemaailmset vastust sellele probleemile, tuleb teha koostööd kõigi riikidega ja ka ÜRO kõrgetasemel kohtumisel räägiti sellest. üheksateistkümnendal septembril toimus siis see kohtumine. ja samuti on ette nähtud tippkohtumine põgenike voogude teemal meie oleme arvamusele, et igasugused igasugustes aruteludes põgenike üle tuleb alati silmas pidada inimväärikust, inimõiguste kaitset. inimõiguste harta on ju meie Euroopa õigustiku aluseks ja see peab alati olema ülimuslik. peame väga oluliseks ka naiste rolli sundpõgenike puhul. ja samuti, mis puudutab lapsi, puuetega inimesi ja vanureid, siis nemad vajavad erilist kaitset. ja me peame pakkuma neile kaitset Äh, siis nende väärkohtlemise ja õnnetuste eest. kõik see on seotud ka sotsiaalmajanduslike arengutega. Helena juba ka ütles ja ka mina tahan selle üle rõhutada, et tuleb muuta narratiive. hetkel on narratiiv äärmiselt negatiivne. aga meil on vaja seda muuta nii, et me suhtuksime neisse nähtustesse positiivsemalt ja sellepärast on väga oluline luua ühine Euroopa põgenikepoliitika, et võimaldada põgenikele ka seaduslikke sisserännuviise põhiline probleem, mis meil Euroopas on, on see, et meil puudub ühine põgenikepoliitika. meil on vaja väga selget raamistikku suhetes kolmandate riikidega, uued paktid, mis nendega sõlmitakse. Need sõltuvad aga sellest, kuivõrd Euroopa Liit on suuteline pakkuma vajalikke stiimuleid neile kolmandatele riikidele see ei ole veel piisav, meil on vaja pikaajaliselt veelgi rohkem meetmeid, me peame tegelema äh, algpõhjustega, me peame põge-, põgenikevooga vähendama, parandades äh, demokraatiat ja õigusriiki, me peame looma vajaliku infrastruktuuri, me peame inimesi abistama ja kaitsma väljendame raportis ka muret konflikti üle Süürias, toetame Liibanoni ja Jordaaniat, kes on üles näidanud tohutut solidaarsust. Nad võtavad vastu miljoneid inimesi täiesti ebaproportsionaalsel hulgal, kui mõelda nende endi poliitilisele ja majanduslikule olukorrale. aga sellega praegu lõpetaksin, proua esimees ja annaksin nüüd võimaluse kolleegidele väljendada oma seisukohti. suur tänu, Helena! suur tänu ja nüüd äh, on meil üheksa sõnasoovi, me peame kell pool kaksteist lõpetama, nii et äh, saan teile anda nüüd väga vähe aega sõnavõttudeks. palun teil tõesti kulutada ainult poolteist minutit igaks sõnavõtuks. kõigepealt äh, härra Guerrero. Enrique Guerrero. president. aitäh, proua esimees. nagu proua Valenciano ka juba ütles, siis tegemist on algatusraportiga ja sellepärast kõik need paljud asjad, mis läksid, mis on läinud valesti Euroopa Liidu poliitikas ja ka liikmesriikide poliitikas ähm, seoses põgenike kriisiga ähm,, seda kõike ei ole võimalik raportis käsitleda kuid raport on hea viis, kuidas anda parlamendile hääl, kuidas näidata, et me ei ole rahul teatud arengutega, mis on toimunud möödunud kuude või ka aastate jooksul. see raport vastab ju ka sellele, mida Euroopa Parlament on mitmeid kordi öelnud, vastab ka Euroopa Komisjoni paljudele ettepanekutele mida liikmesriigid aga ei soovinud ellu rakendada. kui liikmesriigid oleksid oma kohustused täitnud, neil äh, tippkohtumistel, mis käsitlesid põgenikke, kes meie piiridele jõuavad, kui nad oleksid äh, seal tõepoolest kokku leppinud põgenike ümberjagamisel, ümberasustamise suhtes, siis oleksid ka ühiskonnad selle positiivselt vastu võtnud. paljud äh, vabaühendused, kodanikuühiskond oleks sellega tegelenud. ka ÜRO-s äh, on sellest teemast piisavalt räägitud. nii et me seisame silmitsi selle probleemiga, mis on üleilmne probleem. no see tähendab, see ei tähenda ju, et enne põgenikekriisi, enne rändekriisi oleks olnud kõik suurepärane maailm, justkui oleks olnud relvastatud konflikte, või loodusõnnetusi, mille tagajärjeks oli massilised põgenikevood. mina saan seda raportit igati toetada ja meil on selle näol taas üks instrument, et öelda, me peame globaalset vastutuse võtma. samas on Euroopa Liidul aga muidugi ka veel oma väga spetsiifiline roll mängida, sest me, me oleme suured doonoriigid paraku meil on vähe aega, ma selle, selleks ei olnud ette valmistunud. tahaksin ainult lühidalt öelda veel härra Demiras Tiiasele öelda, et mul on mõned muudatusettepanekud, on juba ka teadlik sellest, mille kohta tahan lihtsalt äh, öelda seda, et koostöö kolmandate riikidega peab olema vast-, peab vastama siis äh, inimõiguste standarditele. suur tänu, lugupeetud esimees, ma arvan, et meil peaks olema ühine lähenemine jah, rände voogude suhtes. selles kontekstis tuleb rõhutada, et kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti rändevoogudest on regioonidevahelised liikumised Sahara aluses Aafrikas riigid liiguvad äh, piirkonnasiseselt äh, edasi-tagasi. ainult kümme protsenti äh, lahkub sellest piirkonnast Euroopasse ja Ameerika suunal. teiseks, Euroopa lähenemine on samuti teataval määral ühtne. kui mis puudutab rändeid, siis kõik ütlevad, et tuleb Genfi konventsioonist kinni pidada ja mis äh, praktikat puudutab, äh, siis äh, on meil siis ma, proua Merkel, kes on jäänud üksi. me, me võime ainult ilusaid sõnu siin teha, aga mitte midagi ei muutu, mõningad riigid ei taha mitte ühtegi pagulast, siis on neid, kes ütlevad, nad tahavad ainult kristlasi, teised ütlevad, et nad ei taha üldse, Euroopa on suur null selles valdkonnas. Merkel üksinda päästab Euroopa au ja siis veel. me peame vältima ühte lõksu. kui Euroopa arengupoliitika peaks äh, kliimamuutust rahastama, peaks rahastama rändevooge, äh, peaks igal pool sekkuma, olema imeroht kõikide probleemide vastu, siis äh, on see küll Euroopa arenguabipoliitika lõpp. Äh, me peame olema loomingulised, äärmiselt äh, äh, intelligentsed, et leida vajalikud vahendid, me peame arendama oma poliitikat Eleelia tasandil. null koma nelikümmend viis protsenti kohustused, mis on võetud, on vanad nagu Metuusalem ja mida me siis nüüd teeme? me peame valmistuma tulevikuks Äh, ja samas äh, peame pakkuma neile tulev-, inimestele tulevikku, kes äh, muidu oma piirkonnast lahtuksid. kui me investeerime arengupoliitikasse, see on üks asi, ja kui me samal ajal, me visk-, loobime sellele poliitikale kaikaid kodarasse, seda laiendades, sellega me õõnestame ka kogu oma tegevust. leppigem siis kokku Äh, et me anname inimestele hariduslikud viisad, äh, kui inimesed, äh, neil on juba teatavad kvalifikatsioonid ja nad saavad tagasi minna, kui nad on oma oma koduriiki, neil on ajutine viisa, siis nad ei sea oma saatust niiviisi ohtu. Määrel Luka. aitäh, proua esimees, ma palun, et ka mina saaksin veidi pikemalt äh, rääkida, sest et poolteist minutit äh, sõnavõtuks sellise olulise raporti puhul on selgelt liiga vähe. ma pean ütlema, et ma olin väga pettunud seda raportit lugedes, sest ma leian, et raport ei ole palju enamat kui hea tahte väljendus. siia on kogutud erinevad eesmärgid, millega kõik ilmselt nõustuvad sellega väljendatakse meie soovi abistada, aga Ähm, jäetakse kõrvale tegelik olukord. ja see näitab, et äh, selle raportiga soovitakse luua uus narratiiv, mis puudutab äh, pagulaspoliitikat, positiivne narratiiv. ma arvan, et see on see probleem, millega paljude valijate puhul on, äh, on on näha, et nende meelest on narratiiv liialt positiivne ja probleeme, probleemide ees pigistatakse silmad lihtsalt kinni. paraku on ka selle raportiga nii. ajapiirangute tõttu ma ei saa väga pikalt sellest rääkida, aga siin jäetakse mulje, nagu me saaksime teha palju rohkem, kui meie piiratud ressursid tegelikult võimaldavad. kui me räägime põgenikevoogude haldamisest, siis peame tunnistama, et et see tähendab ka seda, et mõnedele inimestele tuleb öelda ei ja see ei, ei tule raportist üldse välja. jäetakse mulje, nagu ole, saaksime me tagada selle, et iga inimese õigusi kaitstakse äh, äh, pagulase teekonnal ja see ei ole lihtsalt võimalik teatud juhtudel tuleb öelda jah ja teatud juhtudel ei ja millal me ütleme ei ja kuidas me saame äh, Äh, oma piire kaitsta, kuidas me selle valiku teeme erinevate põgenikegruppide vahel, see ei tule raportist üldse välja. mis puudutab arengupoliitikat, siis tahan öelda, et äh, siin tuleb väljendada, et arengupoliitika on midagi väga olulist, aga see ei saa meie probleeme siin lahendada, see on ainult tilk meres. kui siin öeldakse, et põgenikevood, eriti sisserändajate vood, on kogu äh, maailma kogukonna vastutus, siis mina tunnen siin puudust sellest, et toodaks välja, et majanduspõgenite puhul on tegemist just nende riikide kohustus, kes ei suuda oma kodanikele pakkuda elamisväärseid tingimusi, et neil oleks vastutus tagada oma kodanikele tingimused. kui me tahame humaanset äh, pagulaspoliitikat, siis see tähendab, et on, et on ka teatavad, teatavad tegurid, mis seda mõjutavad, tuleb kõik välja tuua raportis. aitäh, ma tean, et aega on vähe, aga midagi ei ole teha. võite paluda oma komisjoni esimehel jätkata seda arutelu, kui soovite. proua Kusman, palun. Gracias Bueno, yo podría compartir muchas de las palabras. aitäh! jah, ma olen nõus väga paljude proua Valenciano mõtetega, kaasa arvatud nendega, mida tõi välja härra Diestemera. kuid kahjuks see, mida te siin ütlesite, ei ole teie raportis kirjas. Teie raportis keskendutakse, ei keskenduta ju põhilistele küsimustele juba sellepärast, et õigus migreerumisele ei ole tunnustatud. iga kord, kui me räägime lähteriikidest ja sellest, mis toimub, ei mainita ju seda, et tuleb kohapeal olukorda stabiliseerida, inimesi kohapeal aidata, võidelda ekspluateerimise vastu ja üleüldiselt äh, tuleb rääkida ka sellest, et me peame konflikti põhjuste vastu võitlema. kuid siin raportis räägitakse hoopis äh, ühisest piirivalvest ja äh, kokkulepetest Türgi ja Afganistaniga. tõesti häbiväärne see lugu siin. kui meil siin raportis räägitakse migratsioonist ja julgeolekust, siis tegelikult äh, ütleb Euroopa Parlament sellega, et migrandid on kurjategijad ja piirivalve tugevdamisega muutub probleem ainult äh, suuremaks ning äh, siin räägitakse, et NATO-le tuleb anda laevu selleks, et võidelda pagulasvoogude vastu, aga ei räägita pagulasvoogude põhjustest, ei looduskatastroofidest, kliimamuutustest, äh, äh, arengukoostöövahendite kärpimistest äh,, näiteks Hispaania on neid vahendeid seitsmekümne protsendi võrra kärpinud ja mitte poole sõnagagi ei mainita siin seda. räägitakse pigem, et meil on vaja tagasisaatmislepinguid ja et igaüks, keda on võimalik välja saata, tuleb ka võimalikult kiiresti koduriiki saata. Valeta kokkuleppest saati üritatakse rohkem panustada julgeolekujõududele nendes riikides, kus nagunii inimõigustest kinni ei peeta, aga see ei peaks ju olema selle raporti sisuks. siin raportis ei tooda välja seda, mis on tähtis, et meil on vaja legaalseid koridore Euroopasse inimõigustest kinnipidamisest ja humanitaarabist. aitäh, kallid kolleegid, vaatan kella ja rääkisin ka härra Brokiga ning tõesti, kella vaadates meil ei ole võimalik äh, kõigile anda sõna, nii et me saaksime korralikku arutelu pidada. vaatan nüüd kaasraportööride poole, et me oleme nüüd andnud igale inimesele ühest fraktsioonist sõna ja äkki paneksime selle küsimuse uuesti päevakorda, aga meil tuleb pool kaksteist alustada Sahharovi auhinna hääletusega. sest kes teab, võib-olla meil on vaja kaks vooru hääletada nii et sellepärast, kas me saaksime teha nii, et täna saavad igast fraktsioonist iga äh, üks inimene sõna ja hiljem jätkatakse seda arutelu, tõesti tegemist on väga tähtsa küsimusega ja me ei peaks siin tagant kiirustama. nii et see tähendab seda, et äh, Roheliste fraktsioon ei ole veel sõna saanud, seal on kaks variraportööri, proua Lohpiiler ja Heidi Haudala, ma ei tea, kumb teist soovib sõna saada täna igaüks saab ühe minuti, ütleb härra Prokk. mõlemad üks minut. proua Lohpiiler siiski. proua Lohpiiler, palun. ja siis äh, järgmises voorus, kui uuesti tullakse selle küsimuse juurde, saate teie ka sõna. jah, aitäh, ütleb proua Lohpiiler. muidugi me oleme raporti sisuga äh, üpriski nõus, aga kuna aega on vähe, siis ütle, mille, mida me kritiseerime. meil on Ahveti raport inimõiguste ja migratsiooni kohta kolmandates riikides ja kui me võrdleme neid raporteid, põhjenduspunkte ja muudatusettepanekuid, siis tegelikult on see kõik kordus, nii et ma palun, et äh, raportöörid selle uuesti üle vaataksid. ja proua Valenciano, te võiksite olla selgesõnalisem, kui te ütlete, et on nii palju muudatusettepanekuid, et te koostate veel teise paralleelse raporti, mida see siis tähendab? ning äh, siin ei ole mitte midagi räägitud konflikti ennetamisest, äh, äh, lepitusest ja ka ühisest kaitse- ja julgeolekupoliitikast, aga vägivaldsed konfliktid on tihti sisse, sisserännu põhjusteks, samamoodi ei ole siin sõnagagi mainitud Khartoumi protsessi, mis on Euroopa Liidu jaoks siiski tõsine protsess äh, koostöös Sudaani valitsusega selleks, äh, et äh, Äh, sisserändajad ei tuleks Euroopa Liitu, nii et äh, minu poolt siis kõik. aitäh, kallid kolleegid, nii et tõesti iga fraktsioon on saanud äh, sõna, on palju teisi ka veel, kes soovivad, aga me ei saa täna kõigile sõna anda, ma tean, et on ka variraportööre veel, kes pole saanud sõna, aga tegelikult kõikidest fraktsioonidest, sest igast fraktsioonist on neid kaks, nii et tõesti Äh, me oleks pidanud vähemalt tunni, tund viisteist selle arutelu jaoks ette nägema, selleks et kõik variraportöörid saaksid sõna. nii et me oleme sunnitud edasi lükkama selle arutelu ja mul on väga kahju, et ma ei saa anda kõikidele kas äh, raportöörid soovivad veel midagi öelda, tõesti mõlemad ainult minut ja, ja ma ei saa ka välisteenistusele täna sõna anda, et saate sõna järgmine kord, aga tõesti Sahharovi auhinna laureaatide üle tuleb täna hääletada. Helena kõigepealt. Äh, jah, lihtsalt, et et äh, tahtsin toonitada seda, mida teie ütlesite, proua esimees, ütleb proua Valenciano, meil on vaja rohkem aega selle arutelu jaoks ja siis me muidugi vaatame läbi ka fraktsioonide muudatusettepanekud. tõesti, raport on sisuliselt keeruline ja kõike ei ole võimalik siia sisse kirjutada. lihtsalt kahjuks ei ole võimalik sellisesse raportisse kõike soove sisse kirjutada aga me üritame tõesti sisse panna nii palju kui võimalik ja arvestame sellega, mida me siin täna hommikul kuulsime. ja härra Diestemera, palun. jah, Helena ütles seda juba, et me arvestame sellega, mida ütlesid tänased sõnavõtjad. kallid kolleegid, ma tõesti palun, äh, meil raportöör räägib, nii et need, kes siin eravestlusi peavad, palun äh, lõpetage need, sest raportööril on sõna. Augustin, palun uuesti. jah, nagu ma juba ütlesin ja proua Haudala teab väga hästi, kui hästi mulle tema mõtted meeldivad, aga mis puudutab nüüd Khartoumi protsessi, tahtsin öelda, et see on punktis neliteist kirjas nii, kallid kolleegid, tõesti, mul on väga kahju, et kõigil ei olnud täna võimalik siin sõna võtta, sest aeg on otsas. vaatan äh, Augustini ja Helena poole, kas muudatusettepanekute tegemiste tähtaeg peaks jääma kaheksateistkümnendaks oktoobriks ja siis toimub meil järgmine arutelu koos muudatusettepanekutega enne hääletust, siis ma ei tea, kas see mõjutab siis seda, millal see küsimus läheb täiskogule. aga meil toimub veel koostöös kahe komisjoniga uus arutelu koos muudatusettepanekutega, siis me tegelikult saame ka parem ülevaate selle kohta, mida kolleegid arvavad. nii et kaheksateistkümnes oktoober keskpäeval on muudatusettepanekute tä-, tegemise tähtaeg siis järgmisel teisipäeval keskpäeval ja vabandust kõikide kolleegide eest, kes tahtsid veel sõna saada ja nüüd annan edasi sõna härra Brokile, kes juhib koosolekut edasi. palun võtke istet, kallid kolleegid ja kõik te, kes te siin ääres seisate, palun võtke istet ja härra Prokk saab nüüd sõna, sest tema suudab karjuda kõvemini kui mina, ütleb härra Lindeberg Eimann. aitäh! ma arvan, et äh, nii et kaks raportöör peavad nüüd siin ka harjutama suure koalitsiooni moodustamist Hispaanias. daamid ja härrad, tegemist on kinnise koosolekuga nii et palun lahkuge saalist kohe, otsekohe kõik, kellel ei ole luba siia jääda, lahkuge nii kiiresti kui võimalik ja lõpetage ka omavaheline jutuajamine. Um, well, there's people there. Where are they? Where's Kapovsky? I know him. I don't know. Ja, das muss der Frau nehmen, mit der muss ich gleich reden. Mit, mit dieser Frau müssen Sie mit, reden, mit, Frau Bergmann. Ja.